mesdames et messieurs les députés daamid ja härrad saadikud kallid kolleegid on tavaks saanud et ähm, president kes ametisse astub või kelle ametiaega pikendatakse esineb parlamendi ees ja ma tahaksingi teiega jagada oma nägemust mõnedest asjadest. arvestades minu kui presidendi äh, vastutust ja arvestades seda, et ma vastutan ka teie äh, kui institutsiooni ja saadikute ees, tuleb mõelda sellele, millised väljakutsed meie ees seisavad. terrorism, ebaseaduslik ränne, tööpuudus, kliimamuutused, Brexit. meie kaaskodanikud ootavad, et me vastaksime nende ootustele. Euroopa tasandil oleme nende, meie kodanike otsesteks vahendajateks. me tähistasime Rooma deklaratsiooni aastapäeva ja meie kohustus on pidevalt kontrollida, et Euroopa äh, institutsioonide vastu võetud deklaratsioonid ja avaldused ei jääks tühjadeks sõnadeks, vaid vastaksid meie kodanike ootustele. meil on praegu re-, rekordiline arv äh, teemasid vaja lahendada, käsitleda, meil on toiduohutus, meil on piirivalve, piirikaitsepakett, Äh, ja aasta algusest peale on meil juba väga palju ära tehtud, oleme finantsturgusid stabiliseerunud, oleme riskikapitali tugevdanud, oleme sotsiaalpartnerlusfondi loonud äh, ja liikmesriigid on kaotanud rändlustasud, aga me peame veel ka äh, gaasitarnekindlusega tegelema ja teemasid, mis vajavad lahendamist, on veelgi. tegeleme ühise digitaalturuga, tahaksime kaitsta meie oma strateegilisi tea-, teadus- ja tööstusharusid, tahame sotsiaalkaitse tagada Euroopa kodanikele, tahame vähendada kasvuhoonegaaside heiteid ning minna üle puhtale energiale, nii et puhas energia muutuks reaalseks. uus terrorismivastase võitluse komisjon peab parendama võitlust selle nähtusega ja me tahaksime veelgi enam teha meie tööstuspoliitika edendamiseks. meie ülesanded on väga keerulised. väga palju on vaja teha pagulaspaketi raames teeme koostööd nõukoguga, ootame temal palju, kuid see ei vähenda meie vastutust. enne mandaadi lõppu peame paketi valmis saama. homme hakkame neid küsimusi arutama Euroopa Komisjoni presidendiga, kes peab meile ettekande olukorrast Euroopa Liidus. olukord on väga keeruline, aga tahaksin öelda, et äh, meil läheb siiski hästi. on hea meel, et me võime äh, pädevatele ja äh, pühendunud ametnikele toetuda. tahaksin, et erinevate Euroopa Parlamendi organite vaheline koostöö laabuks hästi, see, sellest sõltub meie teovõime. väga oluline on ka meie töötingimuste küsimus ja seetõttu olen sellega viimasel ajal just äh, eriliselt tegelenud. muidugi meilt ei oodata ainult õiglasi õigusakte, eksperte mingis äh, valdkonnas, aga meil on kohustus, et me peame tegema õigeid valikuid, õigeid otsuseid, sest õigusaktid, mis me vastu võtame, mõjutavad äh, viiesaja miljoni kodaniku elu järgmistel kümnenditel. seadusandja peab saama põhjalikult läbi arutada kõik äh, arutlusel olevad õigusaktid, peab kuulama kodanike häält, aga ka võtma oma südametunnistust kuulda. me tahame muidugi vältida venitusi, viivitusi, pikalevenivaid äh, arutelusid, äh, mis piiravad meie seadusloome võimekust hüvituseid tuleb vähendada, me tahame kvaliteetseid õigusakte välja anda, mis vastavad meie kodanike ootustele. kodanikud eeldavad, et me kaitseksime neid, kaitseksime oma väärtusi Euroopas ja maailmas. vabadus, solidaarsus, subsidiaarsus, inimõigused, õigusriik naiste-meeste võrdõiguslikkus, sotsiaalmajandus, sotsiaalturumajandus. olen veendunud, et poliitilised jõud, keda me siin esindame, ehm, on siiralt veendunud selles, et me tahame kaaskodanike olukorda parendada. kallid kodanikud me oleme ka eelarvepädev asutus ja seda ülesannet tuleb täita vastutustundlikult, nagu me seda oleme alati ka teinud, aga meil peab olema ka tulevikku suunatud pilk. hakkame mitmeaastast finantsraamistikku arutama. olen veendunud, et meil peab olema poliitiline eelarve, mis ei ole lihtsalt raha jagamisinstrument, ning äh, me peame otsustama, kuidas oma eesmärkideni jõuda eelarvevahendite kaudu, mitte vastupidi. veel kord äh, rõhutan, kui tähtis on leida uusi omavahendeid. olen veendunud isiklikult, et äh, see on vajalik ja äh, ma tahaksin, et äh, järelemõtlemine selles küsimuses jätkuks nii siin parlamendis kui ka arutelud teiste institutsioonidega. vaadake meie assambleed, kallid kolleegid. siin istuvad kolleegid kõikidest Euroopa regioonidest, piirkondadest, ka äärepoolsematest piirkondadest, kõik Euroopa rahvad on siin esindatud. Euroopa Parlament on Euroopa südameks. Euroopa Parlament on ainus kontinendil, kus on esindatud otsevalitud saadikud selleks, et äh, kontinendiüleseid küsimusi arutada. oluline on koostööd teha, üksteist mõista selleks, et ühiseid probleeme lahendada. see assamblee ähm, peab ühendust äh, kogu maailmaga, äh, riigijuhtidega äh,, tähtsate isikutega, meie töö ulatub kaugemale, kui aluslepingud äh, seda on ette näinud ja seda dimensiooni, seda rahvusvahelist dimensiooni tuleks tugevdada ja siin äh, tahaksin öelda, et kõik Euroopa Liidu liikmesriikide juhid on teretulnud siia meie assambleesse, et siin äh, kõnelda meiega. me tahaksime kõik sellist parlamenti, kus saab sõna võtta, aga alati teineteise mõistmise ja respekti tingimustes. tahaksin, et äh, kogu selle saali energia aitaks kaasa äh, meie järelemõtlemisprotsessile. mina tahaksin olla Euroopa Parlamendi president, mitte mingi peaminister Euroopa Parlament peaks olema Euroopa tuleviku eh, mõtisklustes eh, teed näitav. Euroopat tuleb muuta seal, kus see on vajalik ma tahaksin tänada Euroopa Komisjoni presidenti, kes andis meile ühise projekti dokumendi. Eh, meie oma poliitilises peres oleme järele mõelnud Euroopa tuleviku küsimuse üle tahaksime, et täiskogul äh, toimuks selleteemaline avatud mõttevahetus, mõtleksime, äh, keda kutsuda siia, kuidas korraldada debatt nii, et Euroopa muutuks äh, poliitilise diskussiooni foorumiks. Simon Vei ametisse astumisel kõneles ta demokraatlikust kontrollist, mis ongi kõikide valitud assambleede äh, ülesandeks ja me tahaksime seda teha, teostada oma kontrolli ka täitevvõimu üle ning äh, viimaste Euroopa valimiste käigus öö, äh, oleme soovinud parlamendi ja komisjoni vahelist öö, koostööd tõhustada, nii et komisjon saaks ka öö, parlamendi toetusele loota, kuid toetus tuleb ära teenida oma tööga iga päev, see ei ole midagi iseenesestmõistetav. tahaksin, et Euroopa Liidu institutsioonid üksteist austaksid, et meie eh, suhted oleksid südamlikud, töised, see eh, teeb meist eh, tugeva jõu, seda ei tohi ära unustada. me tahaksime ka Euroopa Parlamenti tugevamaks muuta võitlus selle eest, et algatusõigused saada, äh, peab jätkuma. tahaksime Euroopa Liidu parlamentaarset dimensiooni tugevdada läbi koostöö, tihendatud koostöö liikmesriikide parlamentidega. Euroopa kas on demokraatlik või ei ole Euroopa Parlament on Euroopa demokraatia südameks ja legitiimsuse aluseks. ilma parlamentideta ei ole mingit demokraatlikku süsteemi, äh, valitseksid lihtsalt bürokraadid. seega äh, tahame arendada äh, poliitikat, vältida bürokraatiat ja vastata Euroopa kodanike ootustele. me peame kuulama kodanikke, peame pidevat dialoogi pidama, mis oleks aus ja läbipaistev mina oma mandaadi jooksul tahaksin seista selle eest, et kodanikele oleks meie uks alati avatud. iga eh, parlamendisaadik saab kodanikega sidepidamises eh, ülitähtsat rolli mängida. Eh, Euroopa Liidu esindajad peavad ka kodanikega ise ühendust võtma, see on see töö, mida me peame igapäevaselt tegema, isegi nädalavahetustel. me peame ütlema valjuhäälselt, et me ei ole lihtsalt hääletamiseks siia tulnud, me esindame siin Euroopa rahvaid, me väärime austust, me saame öö, oma öö, volitusi siin teostada ja mina näengi äh, meie tööd sellisena äh, äh, kodanike, vabandust, parlamendisaadikute austamine, lugupidamine annab neile ka jõudu tööks ja ma tahaksin teid tänada kõiki teid selle eest, mis, mida te olete kulisside taga teinud poliitikas, erinevates parlamendikomisjonides ja mujal. tahaksin öelda aitäh selle energia eest, mida te iga päev kulutate selleks, et läbirääkimisi, kõnelusi, arutelusid pidada, kodanikuühiskonnaga ühendust pidada, teie töö ei ole iga päev otseselt nähtav, aga te võitlete Euroopa demokraatia nimel ja ma olen teie üle uhke ja ma olen uhke Euroopa Parlamendi presidendiks olles. suur tänu teile. suur tänu teile selle usalduse eest, mis te olete mulle osutanud. annan omal, omalt poolt parima, et olla parlamendi teenistuses. tänan okei okay.. witam serdecznie państwa. lugupeetud kolleegid, tere päevast. jätkame nüüd oma põhitöö juurde pärast seda kõnet. keegi soovis sõna, palun. suur tänu soovisin kolleege teavitada sellest, et eile üks noor arenguabitöötaja, hispaanlane, hukkus Afganistanis Punase Risti heaks töötades ning on oluline, et meie siit parlamendist saadaksime solidaarsuse ning toetusteatega tema perekonnale ja Punasele Ristile ning tunnustaksime kõiki neid mehi ja naisi, kes pühendavad oma elu, teadmised ja oskused teiste inimeste aitamiseks, aitäh! suur tänu. tänan ka teie vastuse eest. meil on viisteist hääletust. tänan.